koja Didier ja Maria Gabriela Zoana äh, pädevus äh, äh, ning kinnitab nende mandaadid alates esimesest detsembrist kaks tuhat seitseteist ja kolmkümmend jaanuar kaks tuhat kaheksateist. kas kellelgi on märkusi? ei, siis on